Dear colleagues, uh, good afternoon. kallid kolleegid, tere õhtust. alustame esimese päevakorrapunktiga, võtame vastu päevakorra ja järgmine muudatus on päevakorras neljas punkt. Äh, õigusmõistmise tulemustabel toimub arutelu homme hommikul kell kümme ja mitte täna kell viis. nii et kui olete nõus selle muudatusega, on päevakord heaks kiidetud ja nüüd meie keelerežiim paraku täna ei ole horvaadi ja iiri keele tõlget ei täna ega homme. nüüd koordinaatorite soovituste vastuvõtmine, heakskiitmine vastavalt artiklile kakssada viis. viienda veebruari kaks tuhat kaheksateist koordinaatorite tagasiside märgukiri on heaks kiidetud ja nüüd veel raportööride nimetamine. Monika Makovei on Schengeni infosüsteemi Ähm, raportööriks Bulgaarias ja äh, arvamuse koostaja Kostas Širis-Sogonos äh, on meie raportööriks arvamuse osas, mis puudutab kultuurikaupade importi. ja kas need komisjoni soovitused on heaks kiidetud ja hästi ja siis kaheksanda mai ja kahekümne seitsmenda, kahekümne kaheksanda novembri äh, koosolekute protokollid kinnitame, kui vastuväiteid ei ole. ei ole? ja proua Metsulal on protseduuriline küsimus, palun. ma tänan. enne kui alustame, tahan väga lühedalt šokki väljendada, et viis kuud pärast Daphne Galizia mõrva ja nüüd on mõrvatud veel üks ajakirjanik korruptsioonivastaline ajakirjanik äh, Slovakkias koos oma tüdruksõbraga eile öösel, ta oli kahekümne seitsme aastane, see on vastuvõetamatu ja Rahvapartei mm, nõuab, et me mm, peaksime Leina Minetit ja äh, tahame maailmale näidata, et õigusriik ja sõnavabadus on nurgakiviks Euroopa Liidus ja me ei aktsepteeri, et need jalge alla trambitakse. nii et täna me kurvastame, aga homme me nõuame tegutsemist. Thank you um,, Mrs Metsula. tänan, proua Metsula. ma näen, et kõik on ühel meelel nüüd proua Metsule ettepanek, et peame leinaminutit mälestamaks Slovak Belgia ajakirjanikku, kes mõrvati kahekümne seitsme aastasena. nii et pidagem hetkel Leina minutit. Thank you, colleagues. So colleagues, we now move to the kolleegid, läheme esimese päevakorrapunkti juurde meie päevakorras. see on raportööri äh, raport kahes äh, soovituse eelnõus nõukogu otsuse kohta, mis puudutab Eh, Euroopa Nõukogu terrorismi ennetamise konventsiooniga eh, ühinemist ja samuti selle lisaprotokolliga ühinemist. tegemist on meie nõusoleku menetlusega ja ainult protseduurilised muudatusettepanekud on lubatud ja kõigepealt saabki sõna proua Stevens ja pärast seda variraportöörid. ja institutsiooniline märkus on ka meie õigustalituselt. nii et kõigepealt saab sõna Helga tutvustuseks. Thank you, Mr Chair and.... ma tänan ja tänu kolleegidele. jah, ma tahan tutvustada täna kahte terrorismivastase võitluse dokumenti. kõigepealt võitlus terrorismi vastu on globaalse iseloomuga ja me peame koos tegutsema koos oma partneritega Eh, minu kolleeg eh, Holmeier on kaasraportööriks eh, ja on tublisti edasi liikunud terrorismi direktiivi käsitlemisel viieteistkümnendal märtsil aastal kaks tuhat seitseteist. ja ma mõistan, et Euroopa Nõukogu konventsioon ja selle lisaprotokoll on midagi, mis on juba kahekümne teisel oktoobril kaks tuhat viisteist Riias alla kirjutatud Euroopa Liidu poolt aga tuleb see veel sõlmida. ja kaheksateistkümnendal detsembril eh, kaks tuhat seitseteist palus nõukogu, et parlament annaks oma nõusoleku kahele nõukogu otsusele, mida me täna arutame. Eh, tahaksin välja tuua, et need kaks teksti räägivad ka koostöös partneritega väljaspool Euroopa Liitu ning samuti kriminaalõiguslike aspektide kohaldamist see on eh, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon aastast kaks tuhat neliteist. nüüd täiendav protokoll eh, konventsioonil näeb ette terve rea meetmeid, sealhulgas eh, on karistatav, kui saab terrorismi koolituse, osaletakse organisatsioonides, reisitakse terrorismi eesmärgil, tegeletakse terrorismi rahastamisega või korraldatakse sõite kõik need on kriminaalkuriteod ja need on kooskõlas ka terrorismi direktiiviga. ja välisterroristlikud eh, võitlejad, eh, see määratlus on väga oluline ja kõik Euroopa Nõukogu liikmesriike kutsutakse võitlema välisvõitlejate vastu. nüüd julgeoleku ja terrorismivastase võitluse meetmed on olulised ka väljaspool meie välispiire. protokoll näeb ette kahekümne nelja tunni see valmisolekuga kontaktpunktid kiireks info vahetamiseks liikmesriikide vahel ja Euroopa Nõukogu liikmesriigid on juba loonud võrgustiku, kuhu kuuluvad osalisriikide kontaktpunktid ja need on tegutsenud detsembrist kaks tuhat kuusteist juba ja peale eh, nõukogu ettepaneku eh, Europol määrata kontaktpunktiks Euroopa Liidu poolt. Eh, nõukogu on selle ettepaneku teinud, parlament, ma soovitan, toetab seda. aitäh, me võtame teadmiseks teie soovituse ja nüüd ma palun variraportööre sõna võtta. Mr Statina, Mr Thomas, you indicated first and then. Toomas ja Tsitina, kõigepealt Toomas. ma tänan. E, suur tänu e, raportite eest, võitlus terrorismi vastu on keeruline teema ja ma loodan, et tulevikus mõtleme me mitte ainult selle peale, et uusi Äh, selliseid kuriteoks pidada mitte ainult neid nähtusi, mis on siin üles loetletud nagu äh, väljaõpe terrorismialane äh, ja ringiliikumine, aga mm, tähtis on ka, et radikaliseerumine sellesse nimekirja läheks ja õhutamine kuuluks kuritegude hulka. mitmetes liikmesriikides viimastel aastatel me oleme näinud, et politsei ignoreerib sellist eh, kihutustööd, mis viib radikaliseerumisele eh,. mitmesugused avaldused eh, mis viivad radikaliseerumiseni. Eh, me näeme, et eh, mõned inimesed on lahkunud Süüriasse ja ajendiks on olnud lihtsalt eh, mõni video või mõni sõnavõtt eh, mõne välisvõitleja pöördumine Süüriast ja nii edasi. nii et need on nähtused, millega meil tuleb tegeleda. nüüd teine teema on rahastamine. rahastamine ei toimu mitte ainult tavapäraselt, vaid ka krüptovaluuta kaudu. meil oli mm, briifing, kus Tšehhi luuretalitus andis hoiatuse ja ütles, et me peaksime eh, selle nähtusega samuti tegeleme. Eh, see ei ole mingi üksikjuhtum kus äh, raha kogutakse kas Bitcoinides või muus krüp-, äh, krüptovaluutas, et rahastada terroristide liikumist. igatahes ma tervitan neid raportööre, raporteid ja tänan meie raportööri. ja ma arvan, et see on väga hea vastus Euroopa kodanike soovile <clears throat> sõnadelt liikuda tegudele ja võidelda reaalset terrorismi vastu. Anna Komes. jah, kõigepealt ma räägin Katariina Kinitši nimel, kes on minu fraktsiooni e, esindaja ja ei saa siin olla ja palus, et mulle ette lugeda selle teksti. ta tänab kõigepealt proua Helga Stevensit raportite eest ja vabandab, et ta ise kohal ei ole täna. terroriaktid, mis toimunud, on toimunud möödunud aastatel, näitab, et piiril terrorism vajab tihedat äh, rahvusvahelist koostööd ja ükski riik üksinda sellega toime ei tule terrorismivastase võitluse direktiiv eh, jah, näeb ette koostöö Euroopa Liidus ja rahvusvaheliselt võitluses terrorismi, ekstremismi ja radikaliseerimise vastu. Eh, nüüd terrorism ja sellega seotud kuriteod eh, uued tekkivad ohud, välisvõitlejad vajavad, et me kogu Euroopa Liiduga reageeriksime. konventsioonidega liitumine on tähtis samm sellel teel, süvendamaks eh, liikmesriikide vahelist ja rahvusvahelist koostööd. ma lugesin lihtsalt ette, mida proua Kinnitši palus mul ette lugeda, aga ma lisaksin ka omapoolsed kommentaarid. jah, ma olen täiesti päri, ta on õige et Europolist saab kontaktpunkt eh, süvendamaks koostööd, me oleme sellele üles kutsunud liikmesriike kogu aeg ning see koostöö on ülioluline ka kolmandate riikidega väljaspool Euroopa Liitu ja ei tohi hooletusse jätta ka meie välistegevust. tuleb aidata narratiivi kujundada võitluses äh, terroristidega, aga ei tohi langeda lõksu seejuures. et terrorismiks äh, pidada äh, kõik, mis on mugav pidada. me näeme, kuidas seda teevad totalitaarsed režiimid, nad kasutavad sõna mm, terrorism ettekäänena milleks iganes. härra Nelson Mandela oli ka keegi, keda kunagi süüdistati terrorismis, terroristiks, aga tema oli vabadusvõitleja. nii et ma oleksin väga ettevaatlik kellegi üleandmisel Türgile, nagu Tšehhi on teinud, kui isikud süüdistati terrorismis härra Salimuslim on selline isik, ta on äh, Süürias äh, võidelnud äh, kõige hullemat sorti terrorismi vastu, Daeshi vastu. ja see võitlus on olnud otsustava tähtsusega ja teda nüüd terroristiks nimetada on ennekuulmatu ja see on äh, tõesti äh, selline silmakirjalik äh, lähenemisviis, mida me näeme praegu Türgilt. riigilt, kes äh, on kandidaatriik. ja härra Tšabuk, veel üks silmapaistev isik, on saanud samasuguse süüdistuse Briti et Etioopia kodanik on röövitud ja vanglasse heidetud jällegi äh, märgistades ta terroristiks. me peame eristama eh, seda, kuid eh, autokraatlikud režiimid kasutavad terrorismi ettekäändena. ma tänan. kõigepealt Annale palju tänu. jah mul on häbi, et meie politsei selle kurdi aktivisti härra Muslimi arreteeris kaks päeva tagasi või oli see päev tagasi. ta ei ole terrorist. ta on kurdi võitleja. ta võitleb ISISe vastu. see on väl-, ei ole vastuvõetav, mida meie politsei, siseministeerium tegid ja nüüd raporti projekti juurde. ma olen veendunud selles, et meil on vaja laiapõhjalist koostööd võitlemaks terrorismi ohu vastu, mis ei ole kadunud, meil on vaja tugevdada oma jõupingutusi nii Euroopas kui ka ülemaailmselt, et ära hoida terrorism mis tahes vormides ja meie ühine ülesanne on eh, tagada meie kodanike julgeolek ja ühineda konventsiooniga ja selle lisaprotokolliga Euroopa Liidu nimel. sellega paraneb meie koostöö mitte ainult äh, infovahetuse vallas, mida on väga vaja, vaid ka äh, ohvrite kaitse ja terrorismi ärahoidmise vallas. meil on vaja tõhusalt reageerida äh, ohtudele, mida kujutavad ennast välisvõitlejad. ja konventsiooni protokoll on üks instrumente, konventsioon ja selle lisaprotokoll, see on üks vajalikke instrumente, aga ainult üks. viimastel aastatel on Euroopa Liit näidanud tublit edasiliikumist eh, julgeolekuliidu loomisel, aga meil on jätkuvalt vaja hinnata kõiki ohtusid ja eh, ennetada riske ja ära hoida terrorismiaktid. ma tänan, kas on veel keegi, kes sõna soovib? Toomas, väga lühidalt uh,. Please, can you, can you help me? Äh, Anna, sa oled kaks asja kokku pannud. jah, tegemist oli Türgi valitsuse taotlusega keegi minu riigis ei ole öelnud, et me selle inimese, kes arreteeriti, nüüd Türki saadame. ma ei saa Tšehhi siseministri nimel rääkida ega Tšehhi valitsuse nimel rääkida, aga me ei ei anna teda üle Türgile, sest USA, Saksamaa ja teised riigid on meile suurt survet avaldanud juba. aga tõesti e, ei saa terrorismialaseid e, õigusakte kasutada selleks, et arreteerida keegi e, demokraatlikus riigis nende süüdistusega, mis ei vasta tõele okei okay.. suur tänu selle selgituse eest. enne eh, Helga, kui ma sulle jälle sõna annan, on siin mõned pädevusteemad, mida õigustalitus tahab puudutada. kõigepealt õigustalitus ja siis nõukogu. ma tänan. Euroopa Parlamendi õigustalitus on kursis teiste institutsioonide seisukohtadega, komisjon ja nõukogu ja pädevused nende kahe teksti sõlmimisel, konventsioon ja lisaprotokoll. jah, meil ei palutud õiguslikku arvamust avaldada, ma võin lihtsalt mõned märkused teha omalt poolt. jah, on terve rida meetmeid Euroopa Liidus vastu võetud mis puudutavad terrorismi, võitlust terrorismi vastu, on terve nimekiri nendest. komisjoni ettepanek nõukogule on nüüd, et eh, leping selle konventsiooniga liituda aasta kaks tuhat seitseteist, viissada nelikümmend üks on üks otsus, mis puudutab eh, ka terrorismi ja on terve rida teisigi dokumente, mis puudutavad konventsiooni valdkondi. artikkel kolm aluslepingus näeb ette, et Euroopa Liidul on ainupädevus, et sõlmida rahvusvahelised lepingud, kui need lepingud puudutavad meie ühisreegleid. nii et ainupädevusega on tegemist ja esialgse märkuse korras on suur eh, kattuvus täiendava protokolli konventsiooni Euroopa Liidu eeskirjade vahel, nii et esialgne märkus on meie poolt, et tõesti ainupädevus on Euroopa Liidul, et sõlmida see konventsioon ja lisaprotokoll Euroopa Nõukoguga. see on lühidalt see, mida ma tahtsin öelda kui teie komisjon tahab põhjalikku ulatuslikku analüüsi selles küsimuses, siis oleme teie käsutuses vaatame, mida raportöör arvab. komisjon veel ka uh,. Thank you, chair. suur tänu. tõepoolest, mul paluti komisjonilt, et ma tervitaksin eh, seda ettepanekut ja seda, et te peate nii tähtsaks kahe instrumendi sõlmimist siin teie juures ja me tahame kinnitada, et komisjon eh, ka peab väga tähtsaks eh, institutsioonilist aspekti ja nüüd on teie õigustalitus oma sõna öelnud ja rohkem ma seda ei puudutakski. Eh, ja Euroopa Komisjon jah, ka juhindub nendest argumentidest ja siis kui vaja, sellest lähtuvalt tegutseb. aga me ei tohi last kõrvale kalduda peamisest, nimelt, et need kaks instrumenti on vaja sõlmida. ja me tervitame väga parlamendi jõupingutusi siin ja ka teie raportööri proua Helga Stevensi pühendumust. ja nüüd nõukogu um For... ma tänan. jah, nõukogul on samasugune lähenemisviis nagu otsustes selle kohta, et äh, allkirjastada konventsioon ja selle lisaprotokoll. otsustati, et äh, sisuliselt ei ole midagi muutunud, mistõttu peaks lähenemisviisi muutma. ja nõukogu otsuse projekt sõlmida need eh, dokumendid eh, on eh, olnud lähtuvad äh, varasematest otsustest. okei okay, um,, Monika, did you? Monika, kas soovid ka sõna? sa pisut hilinesid, palun. ma tänan, ma tahan vaid öelda, et äh, see, mis puudutab sisu nii lisaprotokollil kui ka konventsioonil võitlemaks terrorismi vastu, on tegelikult juba kõik olemas meie terrorismivastase võitluse direktiivis. see puudutab äh, õhutamist ja äh, kaasaaitamist, samuti terrorismialast väljaõpet Äh, siin on kirjas ka juurdlemise kohustus, äh, räägitakse terrorismi propagandast ja me oleme väga põhjalikult selle teemaga juba tegelenud. nii et see, mis nüüd Euroopa Nõukogus äh, tekstides seisab, on juba meil kõik kirjas meie terrorismivastase võitluse direktiivis. Okay, thank you, thank you for that. Uh ma tänan Microphone's on, Monika. niisiis, nüüd on sõna raportööril, proua Stevensil. jah, ma tänan teid, tänan kõiki kolleege, eriti variraportööre ja teisi, kes on selle teemaga tegelenud. see puudutab ka õigustalitust ja teisi, kes on panustanud see arutelu toimus meil kõigepealt variraportööridega ja tahaksime veel nendega rääkida, enne kui hääletamiseks läheb. suur tänu, osalesime selles mõttevahetuses, muudatusettepanekud, need on ainult siis menetluslikud, tuleb esitada seitsmendaks märtsiks, nii et tänan colleagues, we now, we would proceed to point seven. ja nüüd me läheme äh, punktide seitse kuni neliteist juurde, kus me tegeleme uute psühhoaktiivsete ainetega. aga äh, mind on teavitatud sellest, et raportöör ei jõua kohale enne kui kell kuus. Um, Mm, arvatavasti meil ei õnnestu teda ka varem kohale meelitada, nii et punktid seitse kuni neliteist. Nende jaoks peame väikese pausi tegema, ma väga vabandan. ma saan aru, et, et kell on palju ja meil on esmaspäeva õhtu. punktid seitse kuni neliteist. see nüüd ei ole just päris ideaalne olukord nende liikmete jaoks, kes on leidnud aja ja tulnud kohale kes on, teevad siin tõsist tööd ja nende kaastöötajad samuti ma mõistan. aga kui me saaksime teha väikese pausi kella kuueni ja need, need, kes tõesti tunnevad äh, suurt soovi kuulata neid päevakorrapunkte, siis palun jääge siia. proua Metsola. jah, aga võib-olla saaks äh, Rahvapartei arvamuse enne ära esitada, enne kui raportöör kohale jõuab. tahate eelarutelu korraldada? see oleks pretsedent küll, ma oh,, see teeks mulle pisut muret. mis, äh, mis oleks parlamendi jaoks tõesti murettekitav, kui meil oleks äh, eelarutelu, arutelu, arutelu.. Äh, meil on ka, on ka tegelikult viieteistkümnes päevakorrapunkt, mis, mis on Sepoli teemaline Need, kes nüüd ootama jääda ei saa, siis ma ei pane seda teile pahaks, aga mina igatahes tulen siia, olen siin kell kuus. kas kvoorum on sellisel juhul koos, kontrollime. ärge palun kõik korraga ära minge. ja veel kümme minutit siis on meil pausi. Maite, you are here no,. Maite, te olete kohal, oi, kolleegid, raportöör on kohal, need, kes on kannatlikult nüüd oodanud. Teie äh, kannatlikkuse eest on tasutud, raportöör on meil kohal. E okay. Waiting for the council presidency to. Okay, but, but the rapporteur is here. Yeah. So um, colleagues, as the rapporteur um... kolleegid, äh, raportöör hakkab kohale asuma, liigub oma koha poole. Äh, teen juba sissejuhatuse teema tutvustuseks äh, punktid seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist ja neliteist. kõik need puudutavad psühhoaktiivseid aineid, erinevaid psühhoaktiivseid aineid nõukogu võttis vastu rakendusotsused seitsme, seitsme aine osas selleks, et kontrollida meetmeid liikmesriikides ja parlamendi arvamust on vaja konsolideerimismenetluse jaoks kõigi seitsme teema raportööri osas on meie raportöör ma, meie kolleeg Maite ja eesmärgiks on, on viia need, meie õig-, seadusandlus vastavusse rahvusvaheliste õigusaktidega, selleks on meil kohal ka, me oleme kutsunud kohale ka nõukogu ja komisjoni, komisjon on siin juba kohal. see on juba iseenesest suur asi. ja ka meil on raportöör, mis on peamine asi. ja see oli minu sissejuhatus, andmaks teile aega, proua raportöör tänan, härra esimees, ma olen juba valmis. jah, Maite, nüüd võite alustada. räägin väga lühidalt sellest, kuidas eh, kaheteistkümnendast kuueteistkümnenda märtsini kaks tuhat kaheksateist kohtutakse Viinis, eh, tähendab, see puudutab siis rahvusvaheline narkootikumide vastu võitlemise agentuur äh, ning äh, nad äh, arutavad seal rahvusvahelist konven-, nark-, narkootikumide vastase võitlust konventsiooni ning nad arutavad seal selle uue aine küsimust. alles väga hiljuti, kaheksandal detsembril kaks tuhat seitseteist nad arutasid selle uue, kaheteistkümne uue aine küsimust seega märtsikuus võivad liikmesriigid hääletada äh, sellel äh, istungil. leiame, et äh, tuleb esitada ühine seisukoht Euroopa Liidu poolt. sellel komisjonis, sest Euroopa Liidul seda pädevust ei ole. nii selle algatusega seoses äh, parlament ja nõukogu teevad ettepaneku eh, panna nimekirja seitse uut eh, psühhoaktiivset ainet, et neid kontrollitakse Euroopa tasandil. nõukogu esitas eh, täideviimisotsuse, mis neid seitset uut ainet puudutavad ning libekomisjon soovime selle ettepaneku eh, vastu võtta, esitades seitse raporti projekti eh, iga uue eh, psühhoaktiivse aine kohta. ning arvan, et selline samm oleks vajalik, et see oleks positiivne ning nagu on seda tehtud teistegi psühhoaktiivsete ainetega minevikus, kõige adekvaatsem ja kerge tõhusam, et see otsus kiiresti vastu võetaks, oleks see, kui selle kohta muudatusettepanekuid ei esitataks. mina taotlen variraportööride toetust, et võimalikult kiiresti edasi liikuda ja hääletada võimalikult kähku libekomisjonis ja et äh, täiskogu võtaks selle äh, ettepaneku kiiresti vastu kaks tuhat viisteist tuvastati üheksakümmend kaheksa uut psühhoaktiivset äh, ainet, nii et mida kiiremini me suudame äh, need uued ained nimekirja kanda, seda parem oleks äh, ju see rahva tervisele. aitäh teile! Thank you very much, Maite, and that's a quite a com-. suur tänu, Maite! see oli nüüd kõigi nende kolleegide jaoks, kes ei ole teemaga tuttav, vaat üsna kokkuvõtlik, nii et, et palute ja, ja paluksime ka, et väga palju muudatusettepanekuid, kui üldse mitte, ei esitataks. ma ei näe ka siin palju variraportööre kohal. Roberta, sellepärast sa nüüd siin ka ootasid. rahvapartei nimel siis palun, Roberta. suur tänu. ma kõnelen meie äh, variraportööri Briss Ortoföö nimel, kes praegu on Liibanonis missioonil ja ta palub vabandada kõigepealt ta tahaks tänada raportööri tema sõnavõtu ja kõigi raportite eest mis puudutab seitsmendat nõukogu rakendusotsust, ta täheldab, et nende uute psühhoaktiivsete ainete liikumine Euroopa Liidus äh, sarnaselt heroiiniga on aastast kaks tuhat kolmteist juba tapnud väga palju inimesi MCDDA selgitused on selged, et tegemist on äh, väga ohtlike äh, surmani viivate ainetega ja meie variraportöör ning Rahvapartei täielikult toetavad ettepanekuid tõhustamaks kontrollimeetmeid kõikjal Euroopa Liidus ning koostööd liikmesriikide vahel. suur tänu! suur tänu! kas keegi veel? teise, teiste fraktsioonide nimel soovib sõna. ma tean, et äh, nõukogu ja komisjon on kohale tulnud ning nõukogu eesistuja oleks esimene. vabandust, Helga, kas te soovisite sõna? vabandust, proua Stevens. ETSR-i nimel. tänan väga, härra esimees tahaksin tänada südamest raportööri. Äh, see on suurepärane töö kõikide nende teemade ja ainete osas. ma toetan äh, igati tema tööd, see on väga tehniline teema ja siinkohal ma olen igati nõus, et parem on, kui me muudatusettepanekuid ei esita, loodetavasti kõik kolleegid ka toetavad seda taotlust, et sellega saaks võimalikult kiiresti edasi liikuda. suur tänu ja eesistuja nimel kiire sõnavõtt, palun. Bulgaar. tere päevast, suur tänu, härra esimees. lühidalt äh, töö seisukohta nõukogus, mis puudutab Euroopa Liidu osalust ja liikmesriikide osalust kuuekümne esimesel komis-, Viinis toimuval narkootikumide komisjonis äh, horisontaalne narkootikumide töörühm on tegelenud selle teema kallal jaanuaris ja veebruaris ja hetkel me valmistame ette kolmandat koosolekut, mis toimub esimesel märtsil sel nädalal, mis puudutab äh, kuuekümne esimesest otsust jaanuaris. komisjon esitas ettepaneku nõukogu otsuseks mis puudutab vastuvõetavat otsust Euroopa Liidu nimel kuuekümne esimesel CND istungil, eh, pannes siis eh, ained ühtsesse konventsiooni, tegemist on kuuekümne esimene aasta konventsiooniga, seitsmekümne teise aasta protokolliga on see parandatud ning psühhotroopsete ainsete protokolliga mis on pärit seitsmekümne esimesest aastast. protokoll tugineb Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusel ja ÜRO peasekretäri otsusel aastast kaks tuhat seitseteist. mõte on lisada kaksteist uut ainet ÜRO konventsiooni. nõukogu toetas põhimõtet, et tuleb võtta Euroopa Liidu seisukoht CND-s. see on oluline, kuivõrd äh, otsused kaheteistkümne uue aine lisamise kohta ÜRO konventsiooni, sellel on otsene mõju Euroopa Liidu õigusaktidele narkootiliste ainete osas ja samal ajal võimaldab see Euroopa Liidu liikmesriikidel kõnelda ühel häälel Viinis. veebruaris horisontaalne töö, töörühm saavutas kokkuleppe ettepaneku üle, mille me, mis ametlikult võetakse vastu justiits- ja siseministrite nõukogus kaheksandal ja üheksandal märtsil. ning samuti mis puudutab äh, kuuekümne esimest CND-d, horisontaalne töörühm arutas ja leppis kokku resolutsiooni projektis, mille Soome ette valmistas ja see on esitatud Euroopa Liidu resolutsioonina CND sessiooni ettevalmistuseks selle eesmärgiks on toetada laboratooriumite tööd, mis puudutab äh, CND rakendusotsuste ellu, elluviimist. oluline on säilitada toetus laboratooriumitele nende igapäevases töös ja seepära resolutsioon kutsub üles liikmesriike tugevdama siseriiklikke narkolabarato-, narkoanalüüsi laboratooriume ja teha jõupingutusi tõhusaks kohtumeditsiinilise info vahetuseks vii-, hiljuti nimekirja võetud ainete osas, kaasa arvatud teadusuuringud ja ana-, ja trendide analüüs. CND äraaladel eesistujamaa koos Euroopa Komisjoniga korraldab Euroopa Liidu ürituse teemal narkootikumid ja pimeveeb, see on samuti hea äh, võimalus kahepoolseteks kohtumisteks Euroopa Liidu ja teiste ÜRO liikmesriikide vahel. regulaarne narkootikumide dialoog Brasiiliaga toimub ning samuti konsultatsioonid Ameerika Ühendriikidega, Venemaaga ning teiste ÜRO liikmesriikidega. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, härra Serkov! ja nüüd härra Mihik komisjonist, palun lühidalt. suur tänu, esma-, esimees. see on väga tehniline teema, võib-olla väga üksikasjadesse ei lasku, aga mul on kaks märkust lühidalt. esiteks, tõesti, nagu kuulsime, need ained on äärmiselt ohtlikud, seepärast on väga tähtis, et me kiiresti reageeriksime ja saaksime nad kontrolli alla. seepärast tahaksin tänada raportööri ja teie komisjoni selle teemaga tegelemise eest ja kiire tegutsemise eest. teiseks, võib-olla paar sõna selgituseks selle kohta, miks me teeme ettepaneku, miks me tahame kontrollida seitset ainet Euroopa Liidu tasandil, kui meil on olemas äh, rahvusvaheline kontrollisüsteem. nagu te teate, komisjoni ettepanek tugineb riskihinnangul, mida, millele viib läbi MNCDD ja kui äh, riskihinnang on läbi viidud, siis komisjon peab tegema ettepaneku ja vähemalt selgitama, miks ta midagi välja ei paku. kuid riskihinnangu põhjal oli komisjonil selge, et midagi tuleb nüüd välja pakkuda. teisalt äh, rahvusvaheline sedahandi töö ei olnud kuigi edasi jõu-, kaugele jõudnud, septembris ei olnud selgust, millised ained vajavad Äh, kontrolli rahvusvahelisel tasandil ja veel täna ei tea me täpselt, millise, milliste ainete üle me hääletame CND sessioonil märtsis. seepärast äh, pidasime oluliseks äh, jätkata tööd nende seitsme ainega paralleelselt rahvusvahelisel tasandil tehtava tööga. suur tänu ja nüüd pöörduksin uuesti raportööri poolde lõppsõnaks suur aitäh kõigile, arvan, et me kõik teame selle, seda, kui olulised, äh, oluline on see, et sellised küsimused võimalikult kiiresti ähm, äh, lahendataks ning et äh, sellise nimekirja laiendamine käiks võimalikult kähku, aitäh kõigile! suur tänu teile, raportöörile ja kõigile kolleegidele, täna me sellega ka lõpetame ning alustame homme hommikul kell üheksa ning sekretär ütles, et homme on streik, nii et võtke seda arvesse, ma ei tea, mis see tähendama siis nüüd peaks. Teie ei streigi, aga Brüssel streigib nii et ma ei tea, mis see täpselt nüüd tähendab, aga, aga et üldstreik on homme. nii et võtke seda lihtsalt arvesse, kui oma tööletulekut planeerite. aitäh teile kannatlikkuse eest ja selle eest, et me tööga ühele poole saime, kohtume homme!